Okay, colleagues, uh, can we make a start? Um, you have the agenda in front of you, and I would like to ask you if you can uh, adopt the agenda. And if there are kolleegid, teil on ees päevakord, kui teil ei ole mingisuguseid muudatusettepanekuid, teil on olemas ka protokollid ähm, kaheksandast märtsist, kahekümne teisest, kahekümne kolmanda märtsi koosolekust ja kahekümne kuuenda kuni kahekümne seitsmenda aprilli koosolekust. Äh, tundub, et ettepanekuid ei ole, mul on üks informatiivne teade. neljateistkümnendal juunil on meil erakorraline kohtumine Strasbourgil seitsmest kuni poole üheksani ja tegeleme CRD kolm raportiga ning kahekümne esimesel juunil ja kahekümne teisel juunil jätkame aruteluga. Need olid minu teated. nüüd võime edasi minna neljas päevakorrapunkt on äriregistrite ühendamine ning arvamuse koostaja Hans-Peter Martin. ja palun raportööril selle teemal sõna võtta, aitäh! töö on olnud väga huvitav. aitäh, ma saan väga äh, lühidalt teha nende ettepanekutega, mis on tulnud, me oleme juba rääkinud sellest teemast ja eriti praegustel aegadel äh, on vaja teha tõhusat tööd, see käib nii äriinimeste kui ka avalike asutuste kohta. ja tagada inimestele õiguse kind-, õiguskindlus, parem ligipääs teabele, see on väga oluline, ma tänan kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekuid. ma võtsin arvesse neid ettepanekuid, mida tehti arutelu käigus, eriti mida tegid härra Pullmann, aga ka konservatiivid ja, ja üritasin siis äh, teha paar oma muudatusettepanekut, mis need arvesse võtaks. mul on üks või kaks probleeme, äh, probleemi üks puudutab äh, kolleeg Peeter Siimoni muudatusettepanekut number neli, kes teeb ettepaneku, et me hääletaks seda, et kõik võrgustiku kaudu edastatav teave sõltumata päritolu eh, riigist aktualiseeritakse ja oleks usaldusväärne. probleem on selles, et ma ei tea, kuidas seda teha. me tahame, et eh, meil oleks ühine üle-euroopaliselt ligipääsetav äriregister, aga eh, minu meelest on selle muudatusettepaneku puhul tegemist täiendava äh, protseduuri, äh, menetluse sisseviimisega, millega ei saadaks hakkama, minu meelest on see liiga äh, bürokraatlik ja selleks oleks vaja ka teist õiguslikku alust kui see, mis meil praegu äh, koos komisjoniga eesmärgiks on e,. ma äh, teen seetõttu ettepaneku raportöörina, et äh, me oleks selle muudatusettepaneku vastu, ma arvan, et äh, seda võima-, muudatusettepanekut ei oleks võimalik ellu rakendada ja see tekitaks täiendavaid kulusid. ning teine probleem, kui seda võib nii nimetada, on mul välja kuulutatud äh, hääletuse jagamisega kaheksa ossa viie, minu enda viienda muudatusettepaneku puhul. mul oli ettekujutus, et, et komisjonis on väga selge äh, häälte jaotus, nagu kolleeg Kulman seda eh, nimetasin, võtsin selle üle, et eh, enamus meist eh, toetab Euroopa lahendust äriregistrite jaoks, mis oleks lihtsalt kasutatav ja kodanike jaoks kergesti loetav ja arusaadav. ma saan aru, et poliitilistel põhjustel Euroopa konservatiivid ja reformistid ei soovi seda, et see oleks kohustuslik ja ma loomulikult olen nõus sellega, et siin on äh, hääletus kahes osas. ma raportöörina siiski soovitaks seda, et see oleks kohustuslik, sest et kui iga liikmesriik äh, ise saab otsustada, mida peab tegema ja mida mitte, siis ei vii see mitte kuskile. Äh, aga ma ja ma olin äh, kolleeg Siimani muudatusettepaneku vastu, kes osaliselt oli samu asju soovinud. see on minu poolt kõik, ma tänan sekretäriaati väga tõhusa töö eest, ma tänan oma kaastöötajaid ja see on kõik, mis mul omalt poolt öelda on, kui ma õigesti äh, olen informeeritud, siis meil on hääletus homme hommikul. Um, aitäh, kas ma võiksin paluda variraportööridelt kommentaare? härra Simon, palun aitäh ka, suur tänu ka härra Martinile äh, selle hea, selle hea vundamendi eest, millele me saime tugineda. oluline on see, et me oleme, meil on siin õnnestunud äh, luua kohustuslik regulatsioon, mis tagab selle, et kõik liikmesriigid osaleksid ja et ettevõtted, kes teavet annavad, annaks meile äh, väga laia valikut teavet, sest muidu oleks tegemist täiesti äh, pseudokonstruktsiooniga, mis näiliselt annaks ülevaate sellest, mis Euroopas toimuks, aga tegelikult eh, ei oleks asi nii. ma saan aru sellest, et eh, nagu ka härra Martin, et eh, vajalik on see, et oleks selline asutus, kellel oleks ülevaade olukorrast, kellel oleks, kes saaks tagada andme edas-, andmete edastamise, sest muidu äh, avalikkuse usaldus sellise eh, Euroopa äriregistri vastu mm, ei oleks olemas, et mm, see oleks ainult näiliselt usaldusväärne. et kui soovitakse tagada seda, et eh, see äri, äriregistril oleks usaldusväärne, siis me ei saavutaks seda, kui see osalemine ei oleks kohustuslik et inimene kunagi ei teaks, kas äh, see teave, mis äri, Euroopa äriregistris on, oleks usaldusväärne, nii et minu jaoks on põhiküsimuseks see, et kas ma tahan luua sellist instrumenti, millega me saame hea ja äh, usaldusväärse äh, ülevaate kõigist turuosalistest Euroopas või ma ei taha sellist instrumenti. sest see instrument, mis ei taga teabe usaldusväärsust, see ei ole lihtsalt äh, kõlbulik instrument. E härra Barons, palun. Uh, aitäh raportöörile. aitäh tehtud töö eest. ning kõik sõltub sellest, nagu härra Simongi ütles, et kas küsimus on põhimõttest või kuludest EPP on nõus, et põhimõtteliselt selline äriregister oleks ettevõtetele väga kasulik. liikmesriikides on juba olemas erinevaid tasandeid, näiteks Lätis, minu riigis, on asjad algusjärgul, me alustasime nullist circa kakskümmend aastat tagasi ning hetkel on meil olemas mõõdukas süsteem, online-süsteem, kus on teatud infot võimalik saada, kuid tean, et kõikidel liikmesriikidel ei ole nii arenenud süsteeme, sest nad on äh, alustanud, neil on pikemad traditsioonid ning äh, ettevõtteid on palju rohkem. EPP-s on meil mure, et kui me hakkame seda nõudma, siis äh, kes selle eest maksab ning kes tagab selle töö? põhimõtteliselt oleme me ettepanekutega nõus, kuid EPP ei toeta selle kohustuslikku nõuet. kui meil oleks võimalik saada paremini aru, millised on need kulud, mis liikmesriigid peavad kandma ning samuti peaks ka nõukogu mõistma seda, ma arvan, et see on hea suund, mis suunas liikuda kuid see kohustuslik külg tekitab meile muret, aitäh! Uh, aitäh, härra Stetšek, palun! tere päevast, aitäh! mul ei ole väga palju lisada mm, härra Hans-Peter Martini kommentaaridele meie tahaksime läheneda veidi teisest küljest. meie arvame, et äriregistrite ühendamine peab tagama, et süsteem on usaldusväärne, tõhus ning see peaks, seal peaks olema võimalikult vähe bürokraatiat ning äh, bürok-, seegi on seotud äh, kulude piiramisega. kulud peavad olema võimalikult väikesed. ning kuna me teame, et äh, liikmesriikides on erinevad olemasolevad süsteemid, siis peame me arvestama neid erinevusi. seega range nõue, nagu ettepanekus on sees, ei ole meile vastuvõetav. ehk on nõukogu võimalik seda paremini formuleerima. meie tahaksime rohkem vabadust ähm, üksikutele liikmesriikidele ning äh, ma arvan, et kokkuvõttes on kõik sellega nõus. aitäh, härra Pullmann, palun! aitäh, proua eesistuja, härra raportöör. ma arvan, et äh, kolleeg Peeter Siimoni töö tõttu mm, on, äh, on näha, et meie fraktsioon võtab äh, seda teemat väga tõsiselt, me ei arva, et see oleks mingi vä väiksema tähtsusega teema, sest me arvame, et usaldusväärne ja tõhus toimiv äriregister on väga oluline Euroopa siseturu jaoks, miks ma seda ütlen? Äh, sellepärast, et järjest enam äh, e-, suuremat osa sellest seadusandlusest, mis meil on ühine, seda on võimalik rakendada üksnes siis, kui me teame, kes on see ettevõtja, kes äh, piiriüleselt toodab, teenuseid osutab ja, ja nii edasi. paljud nendest seadustest ma näiteks tuletan teile meelde e-, eelmisest ametiajast teenuste direktiivi, ei neid, neid seadusi ei saa rakendada, kui me ei tea, ähm, milline on see ühisosa meie, meil Euroopa õigusest või ähm, milline on see kohaldatav äh, siseriiklik õigus, äh, kui me, kui me ei tea, kus äh, see majandus, kus see ettevõtja üldse asub, milline ta aadress on, ähm, see, et äh, tuleb vältida bürokraatiat, tuleb madalal hoida kulusid, see on iseenesestmõistetav, aga äh, Euroopa äriregister on Euroopa siseturu hädavajalik äh, element ja kes ei soovi, et see register oleks kohustuslik, kes ei soovi öelda, et tegemist on äh, Äh, lähenemisprotsessiga, see äh, inimene peaks olema ka siseturu vastu, sellepärast et ta ei taha tegelikult, et siseturg toimib. ja ma tegelikult tahaks teada, et äh, milline meie komisjoni hääletus siis välja tuleb. ma ei soovi, et sellises olulises küsimuses homme tuleks juhuslikult häälteenamus. ma tahaks teada saada, kas tegelikult ka Äh, enamus toetab seda küsimust või on homme tegemist tõesti juhusliku häälteenamusega, äh, mis tegelikult ähm, seab küsimärgi alla selle, mida mina peaks äh, hädavajalikuks, et tore oleks, kui ma saaks teada, et milline on ALDE positsioon selles küsimuses, et siis ma enam-vähem teaks, et millega meil homme tuleks arvestada. aitäh um,. härra Schmidt, Teie saate sõna alderühma nimel hiljem, jah. loodan küll. mul on vähemalt siin olemas ähm, hääletajate nimekiri. meil on probleem äh, lõikega neli mis viitab Staiber rühmale ning lõige viis, muudatusettepanek viis on ähm, häälte jagunemine. me, mis puudutab ECR-i, ning ähm, see vastab teie soovitusele ning muudatusettepanek number kuus härra Simonilt. see on äh, sarnane muudatusettepanekuga viis äh, seda, see ei ole meile vastuvõetav, meile sobib originaaltekst kas sellest piisab teile, härra Pullmann? ei, ma ei taha küll siin rääkida meie varireportööri eest, tal kin-, on võib-olla oma arvamus, ta on teinud tööd selle nimel, aga minu meelest oleks hea, kui varireportöörid ähm, kokku saaksid selleks, et meil oleks ühiselt äh, olemas pilt paremat tervik, pilt tervikust. ja ma annan äh, raportöörile äh, äh, viimaseks sõna. härra Martin, palun. aitäh, äh, härra Pulman, ma teen seda meeleldi. E, meil oli juba ka eile kontakte, väga kahju, et me ei saanud isiklikult kokku, aga avalikkuses tahavad ju kõik läbipaistvust ja mul on väga väike küsimus, härra kolleeg Schmidt, teile. ma ei saanud teist täpselt aru võib-olla on hääletusnimekiri veel veidi ebaselge. kas liberaalid häälestavad selle poolt, et register äh, muutub kohustuslikuks või olete te selle vastu, kui ma hääletusnimekirjast äh, kuidas te siis hääletusnimekirjast äh, aru saate, kas te olete poolt või vastu? see on see kõige põhilisem osa sellest arutelust äh, kolleeg Siimanilt sotsiaaldemokraatide, ma eeldan ka kuue rohelised liberaalid, meil on selline häälte enamus olemas, aga me ei tea, kuidas me saaksime hoida bürokraatia kulusid aktualiseerimise puhul, andmete uuendamise puhul ähm, äh, madalad. et mind natuke paneb muretsema see, mida härra Siimon oma muudatusettepanekus ette pani, et võib-olla me saame, suudame veel kompromissi ju suuliselt leida Äh, meil on äh, erinevaid kontseptsioone Euroopa Liidu toimimise äh, suhtes, aga ma tänan teid väga huvitava koostöö eest ja ma loodan, et homme tule-, saa-, saavutame me tegeliku ja põhimõttelise häälteenamuse, mitte juhusliku häälteenamuse. aitäh, kui rohkem kellelgi midagi lisada ei ole, siis näeme, et kommunikatsioon tõ-, Äh, töötab hästi ning homme hääletame vastavalt päevakavale. Lähme edasi viienda päevakorrapunkti juurde. sõltumatute mõja, mõjuhinnangute tagamine on edasi, arutamine on edasi lükatud, lähme edasi kuuenda punkti juurde, mis puudustab rahvastikuprobleeme ja põlvkonda soli-, solidaarsust. ja arvamuse koostaja on äh, härra Ashley Fox, palun, sõna on teil aitäh, proua eesistuja, tahaksin kõigepealt alustada äh, tänusõnadega sekretariaadile. demograafiline muutus ei ole hiljutine äh, areng, kuid äh, selle mõju majanduslanguse ajal on veelgi suurem. EKONi nimel on meil olnud vaja tegeleda jätkusuutliku see küsimusega pensionisüsteemis ning pikaajaliste investeeringute vallas. selleks, et arvamused oleksid tõhusad, peame me täielikult seda teemat katma vastavalt meie pädevusele ning paluksin variraportööre ning kolleege seda arvesse võtta, kui me muudatusettepanekuid koostame nii fiskaal- kui äh, sotsiaalsüsteemid on liikmesriigi pädevuses. meie roll, nii nagu mina näen, on julgustada iga liikmesriiki piisavalt äh, tegelema selle teemaga. vananev rahvastik tähendab äh, eraalgatuslike pensionisüsteemidega tegelemist ning tulevikus on vaja sellega tegeleda me peame tagama jätkusuutlikkuse, me peame vabastama tööjõuturu, me peame olema paindlikumad ning suutma toime tulla demograafiliste muudatustega. me peame tagama vanemate inimeste osaluse tööelus nii kaua kui vähegi võimalik. me peame tagama, et peredel ei oleks finants ähm, piiranguid äh, laste kasvatamisel tahaksin äh, koostada äh, hea hinnangu. aitäh selle lühikese seisukohavõtu eest, kas variraportööridel on midagi lisada? EPP poolt härra Sara Seia, palun. aitäh, proua eesistuja, kõigepealt tahaksin tänada raportööride, raportööri väga hea arvamuse koostamise eest, see võtab arvesse mitmeid teemasid, millest meiegi tahame rääkida. solidaarsus vanemaealistega tähendab, me peame nende eest hoolitsema ning ähm, me peame vältima kulude kuhjumist ähm, tulevastele põlvkondadele. tahaksin rõhutada avaliku rahastuse jätkusuutlikkust, see on eelduseks vananeva rahvastikuse, vananeva rahvastiku eest hoolitsemisel ra-, jätkusuutlikul määral. variraportöörina tahaksin äh, lisada kindlasti mitmeid muudatusettepanekuid ning ma arvan, et need on vastuvõetavad. milline on vananemise mõju, see sõltub, kui, kui palju osaleb vananev rahvastik äh, tööelus, milline on äh, näiteks keskmiste töötundide arv. üks viis edasi on toetada vanemaealiste osalemist ähm, tööturul. negatiivsete mõjudega saame toime tulla, kui me esiteks äh, väldime terviseprobleeme. kui äh, vanemaealised on terved, mitte haiged, siis vähendaks see ravikulusid. samuti on mitmeid viise, kuidas tõsta näiteks tootlikkust üldiselt ning kõige olulisem on tõsta äh, tervishoiuteenuste tootlikkust. see on üks põhiküsimus, millega on vaja toime tulla Soome rahandusministeerium on arvestanud et, et null koma kakskümmend viis protsenti tõusu avaliku teenuste sektoris tootlikkuse tõus oleks võimalik. teine viis tõsta tootlikkust oleks tõsta pensioniiga ning suurendada immigratsiooni. mina tahaksin toetada sündimust nüüd ja me peaksime toetama just noori peresid. sellega seoses teen äh, muudatusettepanekuid ning olen kindel, et raportöör on nendega nõus, sest need on ähm, ähm arvamuse eelnõus äh, osaliselt välja toodud, aitäh! aitäh ning ähm, sotsiaaldemokraadide nimel härra Linn Joo. Madame la Présidente, chers collègues. proua Isis, esinaine, proua, kõigepealt kolleegid, ma tänan kõigepealt raportööri tehtud töö eest. Eh, et tegemist on äh, väga äh, hea tekstiga. Eh, demograafilised äh, mm, probleemid loomulikult mõjutavad riigi rahandust ja kui vaja on riigi rahandust korraldada, siis liiga vähe tegeleb raportöör võimalusega, mis äh, Äh, riikidel on otsida uusi ressursse ja neid probleeme äh, võiks, äh, on nimetatud ka Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegias, aga seal ei ole ära toodud lahendusi. raportis on juttu võimalusest Äh, suurendada sündivust ja see, äh, sel moel lahendada demograafilisi probleeme, me oleme nõus, aga kui, kui aktiivne rahvastik kasvaks kiiremini, siis oleks äh, vähem probleeme mitteaktiivse rahvastikuga. ja loomulikult tuleb leida avalikke vahendeid selleks, et parandada perekonnapoliitikat. aga on üks asi, millest raportöör ei räägi Äh, tulevane aktiivse rahvastiku kasv, kui seda soovitakse, äh, siis äh, tuleb tegeleda ka migratsioonipoliitikaga, see vahel tundub meile väga problemaatiline, kontrollitud ja regulaarne sisseränne võib olla tulevase Euroopa Liidu majanduskasvu allikaks ja olla ka uute vahendite allikaks, mis võimaldaks äh, Äh, ka lahendada pensioni äh, probleeme. Äh, kaks vahendit, meedet, mida raportöör ette paneb, on väärt seda, et neid arutada, esimene meede, mis on ette pandud, on erapensionifondi ettenägemine, kus ja ma tahaks kolleegide tähelepanu Äh, juhtida probleemidele, mis võivad tekkida, mis sarnanevad ühendatud anumate probleemidega. et äh, ei tohiks unustada seda, et äh, tegemist oleks täiendava maksuga maja, perekondadele, mis, leibkondadele, mis mõjutaks nii ostujõudu kui Äh, majanduskasvu ja majand-, vähem majanduskasvu tähendaks äh, väiksemat, äh, väiksemaid sissetulekuid ja riigile ja see tekitaks probleeme riigile, kuna nõu-, sisenõudlus oleks väiksem, kuna äh, perekondadel läheks raha kohustuslike pensioni, erapensionifondide peale. ning teine meede Äh, mis seisneks selleks, et töötataks kauem, pensioniiga tõstetaks, see tähendaks seda, et et äh, see oleks lihtsalt raha ümbertõstmine äh, see tööhõivetoetustelt äh, pensioni, pensioniks äh, ette nähtud raha ümbertõstmine äh, töötustoetuste maksmiseks, sellepärast kui, kui tööhõive olukord jääks samasuguseks. sest tööhõive probleemid on meil suured, nii et kui me peaksime pikemalt maksma sisse pensionikass-, kassast, kassadesse, siis tähendaks see lihtsalt seda, et tuleks maksta rohkem tööt-, toetusi töötutele. Meil on ka esitatud muudatusettepanekuid, mul oleks väga hea meel rääkida nendest äh, raportööri ja teiste variraportööridega. aitäh! ja nüüd Alde variraportöör, võib-olla on teil midagi öelda? palun, kas teil on? jah, ma annan teile sõnavõtuaega ka ja ma annan teile aega ette valmistada, kas te olete valmis? olen, olen. aitäh, ma väga vabandan, et ma hilinesin, aga nagu paljud meist, lipame me ühelt koosolekult teisele, nii ka mina. me tervitame seda raportit kõige üldisemalt, aga me pakume välja rida muudatusettepanekuid. ma kuulsin eelkõneleja viimaseid sõni ja ta mainis pensionisüsteemi jätkusuutlikkust. kui jälgida arutelusid, mis toimuvad euro ja stabiilsuspakti üle, siis üsna sageli jääb kahe silma vahele just nimelt üks as-, aspekt ehk siis liikmesriikide vajadus, nende kohustus pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse taga, tagamisel. ja selles valguses pakumemegi välja muudatusettepaneku millega me asendaksime lõike kuus siin liikmesriigid peaksid toetama perekondi maksusüsteemidega, meie arvates ei ole see asjakohane selle raporti jaoks. riik ei peaks inimestele ütlema, mismoodi peredega ringi käia ja kahtlemata ei pea Euroopa Liit inimestele ütlema, missuguseid perekonnasuhteid edendada, aitäh suur tänu ja nüüd palun raportöör härra Fox, mis te ütlete sõnavõttude kohta? aitäh, proua eesistuja äh, suur tänu variraportööridele kommentaaride eest, me kuulasime need ära tähelepanelikult. Äh, äh, ma ei tea, kas ma peaksin ükshaaval nendele vastama, ma võtan nendega varsti ühendust, nii et suur tänu. aitäh kolleegid, ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et neljas juuni on muudatusettepanekute tähtaeg ja kahekümne kaheksandal juunil arutatakse muudatusettepanekuid ja kolmeteisendal septembril hääletatakse komisjonis, nii et teil on aega muudatusettepanekuid arutada. ja nüüd me liigume edasi ja võtame järgmise päevakorrapunkti, see on päevakorrapunkt number seitse, härra Šekunas raport euro kasutuselevõtt Eestis esimesel nädalal kaks tuhat üksteist. ei, ma usun, et härra raportöör annab ülevaate ka muudatusettepanekutest. aitäh. Te ilmselt mäletate, et kui meil oli viimane arutelu, siis valdav enamik kolleege avaldasid toetust ja kiitsid Eestit poliitilise tahte väljenduse eest, et esimesel jaanuaril ühineda euro alaga. loomulikult on siin äh, rida küsimusi, mis on seotud statistikaga, ta peab olema kõige kõrgema tasemega ja usaldusväärne, siin on ka inflatsiooni ja tööhõivega seotud küsimused. suur tänu kõikidele äh, variraportööridele, kes on minuga koostööd teinud ja nii oleme me jõudnud ka muudatusettepanekute osas kokkuleppele. tehti kolmteist muudatusettepanekut, kaheksa tegi Marda Andreasen ja viis ülejäänud kolm härra Klinšilt ja kaks härra Michelilt. Eh, mis puudutab esimest kaheksat muudatusettepanekut, siis ma austan esitaja arvamust, aga ma ei ole absoluutselt nõus. Eh, ma ei ole nõus sellega, et Eesti ei ole valmis, eh, et me peaksime edasi lükkama Eesti äh, ühinemise euroalaga ühel või teisel põhjusel midagi rohkemat mul selle kaheksa muudatusettepaneku kohta öelda ei ole. Nendel on põhimõtteliselt äh, üks äh, eesmärk või, või nagu üks seisukoht. ja nüüd härra Klintsi muudatusettepanek, see on väga oluline küsimus, äh, see puudutab eurole üleminekut, eks noh, seda, mis toimub peale jaanuari ei tohi varjatud hinnatõusu varjutamiseks kasutada, mida mõned tootjad või müüjad ähm, võiksid tahta, see on väga oluline küsimus. see on olnud äh, problemaatiline nii mõneski riigis, äh, mõnel pool rohkem, mõnel pool vähem. Äh, härra Klinš ja mina oleme kokku leppinud, et me paneme selle lõikesse kümme ja kutsume Eesti ametivõime üles head ettevalmistustööd tegema üleminekuks, töötama selle nimel nii enne kui pärast. nii et ettepanek läheb sinna. mis puudutab sõna hidden ehk varjatud, härra Klint, see on tõesti nagu selja tagant hiilides tulevad need ümardamised, aga ma usun, me arutame seda veel enne homset ja mis puudutab äh, muudatusettepanekut Eurostaati koha pealt ja olulist koostööd Statistikaametiga, siis mina olen oma uurimise käigus näinud, et nii on läinud ja komisjon on täiesti rahul selle kõrge kvaliteediga, mis statistil andmetel on, et seetõttu äh, minu ettepanek on, et see oleks osa põhjenduspunktist, et komisjon äh, veennud meid, Eurostat tihedas koostöös Eesti Statistikaametiga on kinnitanud kõikide asjaomaste andmete äh, kehtivust, mida Eesti võimud on edastanud. ja ma usun, et see peaks olema tekstis sees kui info, mille me oleme saanud härra Mitchell tegi ka ettepaneku seoses andmete ja kriteeriumidega. ja siin viidatakse andmetele kui sõltumatutele, ma ei tea, mida see võiks päris täpselt tähendada, äh, aga ma ei ole ka selle vastu. ma saan aru, et see on siis nii-öelda sõltumatult esitatud. ja veel üks muudatusettepanek, mis puudutab äh, seda, et komisjon tegeles ka euroala päästepaketiga. Eestis see on väga asjakohane, teades, mis praegu euroalal toimub ja nüüd viimane muudatusettepanek, mille on teinud härra Mitchell ja see ei puuduta mitte Eestit, vaid niisugust üldist üleskutset, et parlamendile peaks nii komisjon kui keskpank andma aru sellest, mismoodi äh, on lood äh, inflatsiooniga ja madalate intressimäärade äh, tagajärjega, nii et sellega mul ka probleemi ei ole. ja loomulikult on meil õigus niisugust soovi avaldada, nii et ma olen viie viimase muudatusettepanekuga nõus ja me lihvime neid veel enne homset. suur tänu ja variraportöörid härra Mitchell, palun. Very... aitäh, ma teen väga lühidalt. suur tänu raportöörile suurepärase äh, raporti eest ja aitäh muudusettepanekute aktsepteerimise eest ja sõna independent ehk sõltumatu tähendab seda, et ei ole tegemist mingisuguse sõltuva, kohendatava, muudetava infoga. loomulikult ei tohiks olla mingeid küsitavusi seoses äh, andmetega, aga me teame, mis kõik on juhtunud. aitäh, et nõustusite selle sõna sissevõtmisega. ja mis puudutab selle üldise äh, märkusega, mis ei puuduta konkreetselt Eestit, äh, siis ma olen kaks pool aastat äh, sellest Euroopa Keskpanga presidendiga rääkinud iga kord, kui ta on siin käinud, aga kahjuks see kohale ei jõudnud. ma olin kahe tuhande seitsmendal aastal Euroopa Keskpanga aruande raportöör ja küsisin, kas seda küsimust on uuritud, tean, et sellega on tegeldud, aga väga keeruline on siin detailidele jälile saada. intressimäärasid üldiselt kasutatakse inflatsiooni kontrolliks ja euroalal on äh, oldud äh, üsna edukas, välja arvatud äh, varade inflatsiooni osas Äh, ja siin madalad inflatsioonimäärad just, äh, madalad intressimäärad äh, meelitasid inimesi kinnisvara ostma, nii et sellele peaks nii Euroopa Keskpank kui ka komisjon mõtlema. aitäh, et te toetasite ka selle sissevõtmist ja aitäh selle töö eest, mis te tegite raporti koostamisel ja edu Eestile. on hea meel näha selles turbulentses olukorras on tunneli lõpus ka valgust ja on hea meel näha, et kui väike riik nagu Eesti on valmis ja suudab võtta endale kohustused euroalaga liitumisega seoses. aitäh ja nüüd härra Klints. aitäh, ma tahaks kõigepealt öelda, et ma soovin, et kõik need raportid, kus ma olen variraportööriks, oleksid nii selged ja arusaadavad, et neid et nii kiiresti on võimalik kokku leppida väikestes muudatustes nagu seekord. kui kerkib üles kü-, kerkis üles küsimus, et kas Eesti oli, on valmis äh, Eurotsooniga ühinema, siis äh, ma pööraks selle küsimuse ümber, Eesti on valmis, aga kas Eurotsoon on valmis? see on äh, õnneks pigem praegusel juhul küsimus, aga me, meil peaksime olema õnnelikud ja rõõmsad selle üle, et mõni riik ikka veel tahab Eurotsooniga ühineda, sest et me kõik oleme arvamusel, et Eurotsoon hoolimata praegustest raskustest on hea asi ja ma tervitan seda, et e, Eesti tahab saada liikmeks ja saab liikmeks. ja ma pean ütlema, et e, Marta Andreasen ega e, ma ei ole nõus, et selles osas, et me poliitilistel põhjustel ei oleks, Eh, ei võtaks euro-, Eestit vastu. me oleme seda kunagi teinud, et me poliitilistel põhjustel, poliitilistest põhjustest lähtusime Eurotsooni liikmelisuse puhul. see oli kohe alguses, aga nüüd äh, Eesti puhul see nii ei peaks olema ja mul oleks hea meel, kui varsti oleks Eurotsoonis mitte kuusteist, vaid seitseteist liiget. aitäh, kas on veel variraportööridel äh, äh, äh, sõnasoovi? ei soovi? Nonii, kas on mõni teine sõnasoovija? ei, siis palun, raportöör, tõmmake arutelu otsad kokku ja hääletamine on homme. no ja nüüd teie lõpusõnad. aitäh, suur tänu variraportööridele koostöövalmiduse eest. see on ainult üks väike sõnakene, mis peaks sisse tagasi minema minu arvates eksikombel läks see välja. aga ma ootan homset päeva. kõik, aitäh. The... suur tänu ja liigume edasi ja võtame järgmise päevakorrapunkti ja ma näen, ka raportöör on meiega liitunud noteeritud äriühingute haldusjuhtiv ja järelevalveorganite liikmete tasustamine ning finantsilise sektori tasustamispoliitika. Äh, ja palun nüüd raportöör El Hadroi, tutvustage muudatusettepanekuid. Äh, ehm, aitäh. no ma jõudsin just õigel ajal saali, et sõna võtta. aitäh kaheksakümne nelja muudatusettepaneku eest, mida on esitatud valdav enamik muudatusettepanekuid on väga konstruktiivse sisuga. ja kindlasti nii mõnigi parandab seda raportit. kindlasti on poliitilised erinevused meil alles ja ma usun, et see ei ole teile ka üllatav. raportöörina annan ma oma parima eelseisvate päevade jooksul, et äh, arutada variraportööridega seda, kas on võimalik kompromissettepanekuid olulistes küsimustes saavutada. kuid kõige üldisemalt arvestades praegust olukorda on oluline, et Euroopa Parlament saadab välja õige signaali avaliku sektori ja just nimelt noteeritud äriühingute tasustamise suhtes, see on väga oluline, tuleb vältida igasugust ohtlikku käitumist antud valdkonnas. me teame, mis endaga kaasa toob ja selle probleemiga tuleb tegeleda nii liikmesriigi, Euroopa kui maailma tasandil. kahtlemata on vajadus tegutseda. ja koos proua McCarthy'ga olen ma nõus sellega, et meil on vaja tugevat raportit Euroopa Parlamendist ja me peame paika panema põhimõtted, mis aitaks meil ka üldisesse arutelusse panustada, tegemist on väga olulise ajaga. homme avaldab Euroopa Komisjon aruande, mis käsitleb kahe tuhande üheksanda aasta soovituste täitmist asustamispoliitika osas ja ma olen kuulnud, et tööd on vaja veel väga palju teha. ja selle probleemi praegune käsitlus ei ole mitte kõikidele meeltmööda olnud. ja üks põhisõnumeid tundub olevat, et meil peavad olema järsemad algatused ja komisjon käsitleb äh, homme kas noh, roheliste raamatut korporatiivpoliitika osas. oluline on tugevdada ettevõtete sisemenetlust ja samuti sisejärelevalveorganite tegevust. ja ma usun ja loodan, et Euroopa Komisjon kahe tuhande üheteistkümnenda aasta alguses käib välja ka raamdirektiivi, mis hõlmab äh, noteeritud äriühingute juhtorganite liikmete tasustamise. Äh, ma ei tahaks detailidesse minna praegu selle aruandega, kuid muudatusettepanekute hulgas on üht-teist, äh, millega ma olen nõus, äh, näiteks kriisifondi kohta ettepanek, mitu muudatusettepanekut nõuavad suuremat proportsionaalsust, ka sellega olen ma nõus kuuskümmend seitse Rebowsilt näiteks siin on ettepanek tasustamise puhul ei tuleks rääkida ainult palgast, vaid ka pensionist, see tuleks väga selgelt välja tuua. mõnes osas ma loodan leida kompromissi, aga äh, siin on ka mõningaid ettepanekuid, millega ma ei ole nõus ja olen eriarvamusel. kui me räägime tegevusriski haldamisest siis on väga oluline, et järelevalveorganid kiidaksid äh, vastava tegevuse heaks. loomulikult peab organisatsioonides olema vastav struktuur paigas. ja riski tuleb tõhusalt hallata ja loomulikult äh, seda saavad kontrollida organisatsiooni välised institutsioonid, nii et niisuguste asjadega olen ma nõus ma olen veendunud, et me peaksime ka järelevalve rolli rõhutama ja kui tekivad konfliktid riskihaldurite ja kauplejate vahel, siis ka siin peaks olema paigas mingisugune vahe, vahekohtu menetlus, konkreetne protseduur ja ma olen lõppuks välja pakkunud ka lisaks eh, eh, siduvatele eeskirjadele, mida proua McCartney välja pakkus, peaksid noteeritud ettevõtted eh, paika panema ka mingisugusena aga nagu häbistamise menetlused, need ettevõtted, mis ei täida oma kohustusi näiteks palgaandmete avaldamisel, saaksid kuidagimoodi korrale kutsutud. oluline on ka seos äh, palga nii-öelda fikseeritud osa ja muutuv osa vahel oluline on siis proportsionaalid, proportsioonid, vabandust, paigas mitmed kolleegid arvavad, et tuleks äh, rohkem rääkida ka sellest, et palgal peaks olema mingisugused piirangud. ja viimaste aastate jooksul, kui see kriis hakkas kujunema ja arenema, on ilmselt kõik aru saanud, kui väikese vastutustundega on suhtunud, suhtutud nende juhtorganite tasustamisse. no see on lühidalt kõik, mida ma soovisin äh, omalt poolt öelda. ja hea meelega kohtun variraportööridega, et näha, kas on võimalik sõnastust kuidagimoodi parandada ja loomulikult ja seejärel siis juba hääletame. aitäh, härra Nitras, palun. suur tänu. siin tuleks ühte positiivset aspekti rõhutada ja see puudutab seost tasustamise ja pikaajaliste tulemuste vahel minu arvates on äh, see aspekt, mis vajab reguleerimist. Äh, säde, mis viitab äh, palga üle otsustamise sõltumatusel on kahtlemata asi, mis vajab käsitlemist ja siin tuleb saavutada konsensus ma ootan kohtumist raportööriga. aga ma ei tea, kas võib öelda, et tasustamine oli selle kriisi põhiline põhjus. ma arvan, et olukord on siiski pisut keerulisem. see võib olla kindlasti üks kriisi soodustav tegur, aga me ei tea, mil määral võib teda süüdistada. olulised on ka algatused, mis on seotud maksustamisega ülemääraste sissetulekute maksustamine ei ole üle-euroopaline praktika ja seda ei ole ka üle-euroopaliselt heaks kiidetud. ma kindlasti kuulan hea meelega, mida raportööril selles osas öelda on, kuid ikkagi ma ei kujuta ette, mismoodi võiks mingisugust kindlustussüsteemi kasutada tulevaste kriiside ärahoidmiseks, ma ei tea, kuidas seda raha saaks kasutada kriiside ärahoidmisel. mulle tundub, et see idee on küll pisut kaugeleulatuv. ma ei tea, kas äh, sellise idee osas võib ühisele kokkuleppele jõuda. see ongi põhiliselt kõik, ah, ma usun, et parlament põhimõtteliselt liigub õiges suunas, aga me peame mõtlema ka äh, kas mitte luua mingisugune käitumisjuhis ja selle asemel, et luua mingid kindlustusorganid või äh, maksustamispõhimõtted. see on esimene dokument, äh, mille me oleme koostanud tasustamisküsimuses ja ma usun, et me peaksime vaatama siin, äh, mida praeguste regulatsioonidega on saavutatud ja mismoodi see on mõjutanud äh, tasustamist, kas on olnud positiivne mõju või nullmõju või on mõju olnud hoopis negatiivne, aitäh. Äh, äh, suur tänu, palun, Karl Happen. aitäh. põhimõtteliselt ootan ma pikisilmi selle küsimuse arutamist raportööriga ja ma usun, et kõige üldisemalt on väga tähtis, et me läheksime nii, nagu eelkõneleja ütles, et me hindaksime antud valdkonnas langetatud otsuseid, nende mõju, vaataksime, mida nad on endaga kaasa toonud seni ja alles seejärel püüaksime äh, vaadata, mida uut võiks antud valdkonnas teha ja seda siis, kui olemasolevad meetmed on mitterahuldavad. oluline on proportsionaalsus, sest tegelikult on väga erinevaid äriettevõtteid ja raportit lugedes jääb mulje, et äh, kõik uued meetmed peaksid kõikidele ühtemoodi kehtima, see võib-olla ei ole päris õige. aga üldiselt ei tohi unustada, et Euroopa on olukorras, kus ka näiteks eh, G eh, kahekümne osased on väga suure mõjuga, me peame vaatama, mis globaalselt ja me ei saa ju mõelda nii, et tegutseme Euroopas üksi ja see mõjutab kõiki. oluline on tugevdada aktsionäride positsiooni, see on hea, aga teisalt ma mõtlen, et kindlasti oleks parem, kui meil oleks vabatahtlik lähenemine ja mitte kohustuslik äh, ja seda just nimelt äh, aktsionäride mm, võimaluse osas saab osaleda äh, tasustamises. ma ei usu, et ametiühingutel on midagi sellega pistmist, need tuleks minu arvates küll välja jätta siit. ja ma ei ole veendunud, et me poliitikutena peaksime paika panema mingisuguseid täpseid äh, protsente või arve tasustamise kohta äh, ma arvan, et nii mõnigi asi on liiga konkreetne, aga üldiselt ei tohi unustada, kunagi ei tohi unustada, missugused on ähm, ettevõtte üldised tulemused, äh, missugune on äh, ettevõtte juhtide äh, isiklik sooritus, seda osa on loomulikult keeruline hinnata, aga vahetegemine on vaja ikkagi arvesse võtta seega kõige üldisemalt minu arvates on vajadus asju arutada ja kindlasti on vaja hinnata juba olemasolevaid otsuseid, ennem kui me midagi uut teeme. tegelikult me ju loome ka väga paljude valdkondade jaoks uusi järelevalveorganeid ja me peame hindama, missuguseid ülesandeid ühele või teisele organile võib anda, missuguseid uusi asutusi meil vaja on Ehm, muidu jääb niisugune mulje, et me loome ka tasustamise, niisuguse järelevalveorgani, võib-olla see läheb siin liiga kaugele, aga hea meelega olen ma valmis raportööriga neid küsimusi arutama ja kindlasti leiame me rahuldava ühispositsiooni, aitäh. Vicky Ford. härra Ford, palun um,. Thank you very much to the raport. proua Ford, aitäh raportöörile ka minu poolt meil on rahvusvaheline mõistmine, mis puudutab tasustamispoliitikat, meil on vaja seda reguleerida, eriti mis puudutab äh, liigset äh, riski võtmist. kuid me peame selgelt välja tooma küsimusi, äh, mis võivad laieneda väljaspool rahandussektorit, mille puhul ei ole üleilmset kokkulepet mis läheb väljaspool finantsteenuseid, mis võivad Euroopa ettevõtted seada halvemasse olukorda võrreldes konkurentidega maailma tasandil. ma olen nõus sellega, mis puudutab äh, proportsionaalsust, väikeettevõtted ja VKE-d äh, ning äh, väikepõllupidajad ei pea kindla, ei vaja samasugust tasustamiskom-, samal tasemel tasustamiskomisjone ning liikmesriikidele peaks jääma teatud pädevus selles küsimuses. mina olen välja toonud ähm, äh, haldusküsimuses muudatusi, muudatusettepanekuid. ma arvan, et ähm, aktsionäride vastutuse küsimust peab lähemalt vaatama äh, ning ähm, mis puudutab audiitoreid ning äh, ma olen ka soovitanud, et äh, järelevalve ülesandeid peaks rakendama. seda peaks soovitama ka teistele riikidele. ma olen samuti soovitanud äh, tähelepanu pöörata ka OECD raportile seoses tasustamispoliitikaga. Nad tõid välja väga huvitava seose riski ning tasustamise vahel. kui äh, finantsettevõte vaatab äh, võetud riske, siis kajastatakse seda riski maksumust teatud määral see paneb äh, selle ettevõtte töötaja konkreetsesse olukorda, kui on teada, et ettevõte võtab selle riski, mitte seda riski ei ähm, aeta kellegi kolmanda osapoole kaela jällegi võib-olla ka sellest küljest peaks tasustamispoliitikat äh, täpsemalt üle vaatama Äh, Wolf, on sinu kord, aga sa räägid telefoniga hetkel. aitäh, proua esineja. ma tahaksin esmalt viidata sellele, et äh, meil on tegemist ettepanekuga, mis on väga äh, inspireeritud angloameerika süsteemist ja börsil noteeritud ettevõtetest meil on paljudes riikides, enamikus Euroopa mandril asuvates ettevõtetes kaheastmeline süsteem, et meil on äh, juhatus ja nõukogu. ja me lõppraportis peaksime seda arvamust vähemalt arvesse võtma. kui me tegeleme üksnes äh, börsil noteeritud äh, ettevõtete direktoritega, siis finantsinstituut, asutuste puhul, siis äh, me tegeleme nende inimestega, kes äh, saavad avalikkuse silmis äh, liiga suuri tasusid. kui ma mõtlen näiteks Joosef Akkermannile Saksa pangas, ta saab üksteist miljonit eurot aastas, aga ta ei ole sugugi mitte kõige paremini tasustatud inimene seal äh, Saksa pangas, ta on äh, kuskil äh, kaheksateistkümnes või üheksateistkümnes, seitseteist inimest saavad rohkem raha, treiderid saavad näiteks rohkem raha, kui me tegeleme ainult juhatusega, siis see võib küll avalikkust esialgu veidi rahustada, aga põhimõtteliselt see seda tegelikku probleemi ei lahenda. ma pean ütlema, Karl Hökland juba rääkis sellest ka, et liberaalide fraktsiooni liikmena on mul nagunii raske äh,, raske äh, sellest aspektist, et poliitika äh, sekkub äh, juhtivtöötajate boonuste maksmissüsteemi. meil on äh, nõukogus äh, või juhatuses või, või siis üldkoosolekul äh, selline äh, organ, kes tegeleb äh, tasude maksmisega. ja minu meelest peaks palkadega ja, ja boonustega tegema just nimelt see organ. ma saan aru, et poliitiline surve on nii suur, et me arvame, et me peame midagi tegema, aga me ei peaks siin äh, Äh, nüüd äh, reaalsust eirama, me peame äh, midagi otsustama, aga kui tahetakse sellest, mida me otsustame, mööda minna, siis see on suhteliselt lihtne, on olemas juba ka spetsialiseeritud advokaadibürood, kes mõtlevad välja selle, kuidas mööda hiilida nendest regulatsioonidest ja me hiljuti nägime seda, kuidas Ühendkuningriigis mõeldi kõrgemale mak-, maksule, mida kohaldatakse boonustele ja siis väga kiiresti liikusid juba, liikus teave selle kohta, kuidas sellest oleks võimalik mööda hiilida. loomulikult finantsteenused osutavad ettevõtted äh, torkavad silma oma äh, sellega, et nad maksavad äh, suuri boonuseid, aga tegelikult me ei peaks tegema seda viga, et me siin mingisuguseid äh, paika paneks, et arve paika paneks, et näiteks viiskümmend protsenti boonuseid, mitte rohkem. aga de facto me peame elama sellega, et äh, tasude suurus on nagunii keskmisest kõrgem. me ei suuda nagunii ühelegi sel-, inimesele selgeks teha, miks äh, pangatöötaja suhteliselt madalal tasandil saab miljoni, aga ülemarst, äh, äh, kes töötab haiglas, saab ainult kümnendiku sellest, mida pangatöötaja saab. seda me ei suuda nagunii mitte kellelegi selgeks teha, nii et Äh, me üritame siin lihtsalt poliitilisele survele järele anda ja me leiame siin sellise lahenduse, mis tegelikult praktikas midagi ei äh, muuda. minu arvamuse kohaselt ma olen selle raportiga tegelikult muus osas nõus, riskile orienteeritus, pikaajaline orienteeritus, see kõik on väga mõttekas, aga ma tahaks öelda, et kui me juba midagi sellist teeme, kui me tahame sekkuda, siis me peame minema kaugemale juhatusest, me peame äh, te-, tegelema kogu äh, ettevõtte nende töötajatega, kellel tegelikult on tõesti tohutult suured sissetulekud. seda on raske õigustada, aga ma ei suuda mm, Äh, õigustada seda, et miks Bayern Müncheni kaitsja saab kaksteist miljonit lihtsalt selle eest, et ta vahel äh, väljakule läheb. seda on ka raske õigustada. Real Madrid maksab jah rohkem, nemad maksavad kolmkümmend miljonit, õige küll. Äh, nii palju minu poolt lihtsalt märkuseks, aitäh. Uh, mul oleks endal ka paar kommentaari kas keegi peale McCarthy veel soovib sõna? Äh, Wolf, palun lülita mikrofon välja. mina sooviksin lisada järgmist. nagu juba varem välja toodud, siis me peaksime äh, vaatama proportsionaalsust kompromisside kompromissmuudatusettepanekutes peaksime seda arvestama. minu eesmärgiks on laiemalt äh, äh, leida vastavust lähenemisele, mis meil on praegu ning äh, seoses sellega, mis puudutas kapitalinõuete direktiivi. jällegi me peame seda täpsustama ning vaatama, mis tasandist me räägime mis tasandi tasustamispoliitikast me räägime. ning äh, ebaproportsionaalsuses seoses äh, väga suurte tulemustasudega peame me arvesse võtma. ning kapitalinõuete direktiivi suhtes loodame seda teha vastavalt äh, siis töötasule, sellest räägime hiljem täpsemalt ning me peaksime siinkohal mõlemas osas äh, ühte sammu pidama. ükskõik, mida me teeme, siis on kindlasti selliseid nutikaid inimesi, kes äh, teistmoodi arvavad, kuid äh, ma arvan, et me ei peaks selle pärast lihtsalt alla andma aktsionäridele on vaja selgitada, mis on selle seadusandluse eesmärgiks. ma arvan, et see annab aktsionäridele võimaluse oma seisukohti selgitada koosolekutel. ma arvan, et sellepärast ei peaks me üritama midagi tegemata jätta. ka liikmesriigid ilmselt leiavad viise, kuidas meie tegevusi erinevalt rakendada, mis puudutab aga päästepakette, komisjon tegi ettepaneku, mis annab teatud võimalusi toime tulla hädaolukorras, kui toimuvad piiriülesed pankrotid ja nii edasi. seal oli mitmeid põnevaid ettepanekuid, mida me saaksime ära kasutada ning samuti seda, mis puudutab piiriülest mm, varade liikumist, kui on ettevõte, mis tegutseb mitmes riigis, siis tekib probleem, et mm, et järelevalvet on keerulisem teostada ning need fondid võivad äh, võimaldada selle olukorraga toime tulla. hiljem on meil võimalus võib-olla seda täpsemalt vaadata, kuid ma arvan, et äh, me ei peaks seda võtma vastu kui mingit üldist lahendust, mida rakendada kõigil tingimustel eesmärk on tagada seda, et meil oleks piisavad reeglid selleks, et äh, toime tulla piiriüleste likviidsusprobleemidega. ja ma ei ole hetkel kindel, kas see raport, raport on see, mille puhul me peaksime sellele tähelepanu pöörama või peaksime keskenduma enam tasustamispoliitikale. ning äh, lõpuks äh, sõna Arlin, kas sa soovid praegu sõna või anname kõigepealt sõna raportööri? härra Kuts. Oh, aitäh, ma tahtsin äh, lihtsalt äh, ka omalt poolt midagi mainida. kõigepealt sooviks tänada raportööri, sest ma arvan, et äh, kokkuvõttes on tegemist täiesti kasutatava raportiga, aga ma sooviks tulla tagasi härra Klintsi märkuse juurde. tal loomulikult on õigus sellega, mida ta ütle-, ütles, et ähm, on väga palju erinevusi tasustamises, et inimesed, kes töötavad töötlevast lihtsalt to tootmises äh, saavad palju vähem raha kui äh, mõned paljud teised inimesed ja mida suurem on see palkade erinevus, seda raskem on seda inimestele selgeks teha. loomulikult tuleks tegelikult palju rohkem süvitsi minna selle äh, arutelu puhul, et kui suur peab olema see äh, see äh, õiglus ja mida saab veel äh, ühiskonnale selgeks teha. Ähm, see raport on suuremas osas täiesti äh, aktsepteeritav, aga siin on muudatusettepanekuid, näiteks Pascali muudatuset-, Canfani muudatusettepanekut, mida ma toetaksin, aga äh, muidu ma ütleks, et äh, selle ra-, see raport algses vormis on äh, parem kui äh, sel kujul, kui teda tõesti muudetakse nii, nagu ette on pandud, aitäh. okei okay,, thank you um.... aitäh. näen, et sisse tuleb härra Kemper, me räägime just tasustamispoliitikast noteeritud äriühingutes, juhul kui te soovite sellel teemal sõna mina ei tahaks korrata juba räägitut, tahaksin aga avaldada toetust raportööri tööle. ma arvan, et no, nii nagu mitmed on välja toonud, siis on oluline, et komisjon usub, et äh, selle teemaga on oluline tegeleda. me ei tegele sellega, mida konkreetsele üksikisikuse, isikule makstakse, vaid me loome tegevusraamistiku loomulikult äh, võib vaielda selle üle, kui palju jalgpalluritele või supermodellidele maksta või muusikutele. ja see ei huvita mind, sest see ei ole minu kui maksumaksja raha. mind äh, huvitab aga see, milline on äh, mismoodi toimivad asjad finantsteenustes, kui küsimus on minu rahas. pankade raha seatakse pidevalt riski alla me peame tegelema just liigsete riskidega ja me oleme ju näinud seda viimastel kriisiaastatel. loomulikult tasustamine ei põhjustanud kriisi, kuid liigne riski võtmine panustas kriisi tekkimisele kaasa. paljud võtsid liigseid riske selleks, et liigset tulu teenida ja me nägime, et äh, see kõik koos tekitas ähm, probleeme finantsteenuste sektoris. G kahekümne ning Finantsstabiilsuse Ameti ähm, põhimõtted viitavad sellele, et me peame samm-sammult ähm, põhimõtteid looma, kui me neid põhimõtteid vaatame, aga siis näeme, nii nagu meie raportöör Äh, viitas, siis meil on vaja proportsionaalset ja üldisemat lähenemist. selleks ju loodigi algselt äh, äh, ma arvan, et ei ole proportsionaalne see, kui keegi teenib üheksakümmend protsenti oma tulust lisatasudena ja seepärast me peamegi sätestama teatud raamistikud ja reeglid selles vallas. mul oli väga hea meel, et meil oli võimalus ähm, CRD kolme raames hoida videokonverents Basel komitee sekretäriga ning väga huvitav oli see, et ta ütles seda, et pangad suudavad vastata kapitalinõuetele, juhul kui nad ei maksaks nii suuri lisatasusid ma arvan, et äh, finantssektori sisekultuur on arenenud sellisel viisil, et äh, tagatakse isiklik äh, huvi, mitte institutsionaalne huvi. ta tõi välja ka et, et nelikümmend protsenti varadest liikus välja, see näitab, nende toimetulekuvõimalusi, ma arvan, et meil on kohustus äh, selles vallas reegleid kehtestada ilma liigseid äh, nõudmisi esitamata. jah, me peame olema mõnes mõttes paindlikud. me peame tagama seda, et me ei lähe liiga kaugele ja ei tekitaks ähm, negatiivseid mõjusid, eriti mis puudutab väiksemaid ähm, ettevõtteid. ma tahaksin kommenteerida ka härra Klintsi sõnu selleks, et midagi ära teha. kui me loeme seadusloomet, siis leiavad inimesed alati võimaluse kõrvalehiilimiseks. kolleegid, kas see ei ole suur probleem, et ähm, sektor ei ole muutunud, vaid otsib järjekordselt võimalusi, kuidas seda halba tasustamispoliitikat jätkata. see ei ole avalikkusele vastuvõetav see ei ole vastuvõetav neile, kes leiavad, et see sektor peab muutuma. seega tahaksime öelda, et me ei saa niisama käed rüpes istuda, me peame midagi ette võtma. me ei saa lihtsalt äh, mõelda selle peale, et inimesed hakkavad meie ettepanekutest kõrvale hiilima. mis puudutab järgmist küsimust, siis ähm, seadusloome kohaselt ei ole võimalik äh, neil kõrvale hiilida ning vältida maksude maksmist. me ei tohiks reeglite rikkumist äh, äh, heaks kiita. aitäh. aitäh, sõnasoovijaid rohkem ei ole, annaksin sõna äh, raportöörile, kes võtab kokku. Bedankt ook aan de collega's voor hun, hun inbreng. Uh, um.... aitäh, äh, mm, proua esineja, ma tänan kõiki kolleege sõnavõttude eest. mõned ütlesid, et äh, jah, tuleb vaadata, kuidas asjad arenevad, võib-olla tuleks veidi oodata ja mm, ei tuleks teha liiga palju äh, ettekirjutusi, sest praegu toimub veel väga palju ümberkorraldusi. mina olen isiklikult kindlalt veendunud, et need Äh, aruanded, mida komisjon äh, homme esitab, mis puudutavad äh, kahe tuhande üheksanda aasta juunis antud soovituste ellurakendamist, et nendes aruannetes on ki-, kahjuks kirjas see, et enamus liikmesriike ei ole veel mitte midagi ra-, rakendanud ja et tugevad finants, tasustamisstiimulid finantssektoris on endiselt tavakohased ma arvan, et äh, me ei või jääda pelgalt soovituste juurde. mina peaks vajalikuks äh, teatavat, teatava ühise lähenemise leidmist selleks, et äh, võrdseid tingimusi tagada. et ja me ei tohi ähm, tegeleda üksnes nende kõige kõrgematel ametikohtadel olevate isikutega, keda on äh, ju vähe. loomulikult on tegemist üksnes osaga nendest äh, ametikohtadest, mis on väga kõrgelt tasustatud ja me peaksime tegelema ka teiste kõrgelt tasustatud äh, Äh, isikutega. ma räägin veel varuraportööridega selle, äh, variraportööridega sellest, et mida me peaksime muutma, võib-olla me peaksime äh, tegelema rohkem nende soovitustega, mis on komisjoni homme avaldatavates aruannetes kirjas, aitäh! aitäh! järgmiseks hääletame kahekümne teisel juunil selles küsimuses ning loodetavasti tuleb see arutusele ka juulikuu plenaaril. nüüd aitäh, lähme viimase päevakorrapunkti juurde. ning selleks on tuletisinstrumentide mm, turu edasised poliitikameetmed ning härra Lengeni mm, raport. kõigepealt annaksin sõna raportöörile aitäh, proua esinaine. me oleme korduvalt rääkinud äh, raportist ja muudatusettepanekutest, minu äh, sooviks oli, et, äh, et me jõuaksime suhteliselt võimalikult üksmeelse raportini, mida saaksid toetada võimalikult paljud. esitatud kompromiss muudatusettepanekutega äh, millest me viimase kümne päeva jooksul kahepoolselt, aga ka äh, fraktsioonide tasandil oleme äh, intensiivselt rääkinud, ma arvan, et nende kompromissmuudatuse ettepanekutega on leitud äh, selline lahendus, mis ühelt poolt näitab ära Euroopa Parlamendi seisukoha seadusandluse osas, mille härra Barnier on ette näinud juuni lõpuks, juuli alguseks, aga see kajastab ka erinevaid seda, et tuleb arvesse võtta erinevusi, et tuletisinstrumendid on väga palju mõjutanud finantssektorit, aga et seal on ka, et finants, tuletisinstrumentide osas on ka väga palju erinevusi ja nii edasi. esitatud kompromissmuudatusettepanekud puudutavad esimest kaheksat põhjenduspunkti ja ülejäänud kompromissmuudatusettepanekud kuni kompromissmuudatusettepanekuni kakskümmend üks, et äh, need on äh, need nõudmised, mis on veel sellesse raportisse lisatud. ma mainiks lühidalt ära, millega on veel probleeme. me rääkisime Euroop-, Sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei, äh, ALDE, Rohelised ja Konservatiivid äh, Äh, suutsid kokkuleppele jõuda enamustes asjades. minu jaoks oli oluline võimalikult äh, laiapõhjalise häälteenamuse saavutamine selleks, et parlament saaks võimalikult äh, hästi rõhutada vajalikku seadusandlust, sellepärast ma ei, minu jaoks ei olnud olulised üksikud sõnad, vaid ma tõesti tahtsin võimalikult selget seisukohta väljendada ja ma tänan kõiki, kes on selles töös osalenud. Äh, vaidlusalused äh, asjad, mis äh, praegu veel lahti on, ma arvan, et kui ma alustan nüüd põhjenduspunktidega, siis me oleme ühel meelel selles, et need tuletisinstrumendid võivad mängida kasulikku rolli riskide hajutamisel, aga et on erinevusi erinevate toodete vahel ja et nad mängisid suurt rolli finantsturukriisi tekkimises. ja sellest lähtudes on tehtud kõik ettepanekud ning ma, mis see oli, sekkumine? nii et sellest ma siis lähtusin kompromissmuudatusettepanekute koostamisel. Äh, kompromissmuudatusettepanek number üks puudutab põhjenduspunkti F, sellega olid kõik nõus. kompromiss number kaks puudutab äh, põhjenduspunkti E. seal on juttu vastaspoole äh, krediidiriski korrektsest hindamisest ja ähm, derivat-, töölasinstrumentide turust, sellega olid ka kõik nõus. kompromiss number kolm on proua Podimata, äh, põhineb Podi-, proua Podimata äh, muudatusettepanekul number kakskümmend kuus, ette on nähtud äh, eraldi hääletus kolmes osas, esimene ja kolmas osa on minu kompromiss ja teine osa on siis fraktsioonide soovil eraldi äh, hääletus ja te teise osa hä poolt hääletamist ma ei soovita, see on hinnang, et äh, et et äh, toetusinstrumendid noh, äh, mm, olid ohuks kogu Eurotsoonile ja see, seal on kindlasti võimalik erinev, võimalikud erinevad hinnangud, et kas äh, toetusinstrumendid äh, Äh, on, võimaldavad tururiskide korrigeerimist või mitte. Kreeka puhul on meil umbes äh, väga palju Kreeka riigi, riigi võlakirju, aga krediidiriski äh, kindlustust, mille Äh, oli üksnes äh, neljandiku äh, osas, et üksnes neljandiku riigi võlakirjad, riigi, riigi võlakirjadest üksnes neljandik oli võetud kindlustusega ja see ei ole mitte üksnes ja probleeme ei tekitanud võib-olla mitte üksnes see, vaid kreeklaste suur võlgade võtmine. nii et ma tahaks selle osa, mis põhineb andmetel, mis ei ole leidnud kinnitust äh, sealt välja jätta. Neil on neljas kompromissmuudatusettepanek, kui seda toetavad äh, viis fraktsiooni ja see puudutab põhjenduspunkti A ähm, paradigma muutust äh, ja me jõuame nüüd neljanda kompromissmuudatusettepaneku juurde, kus on ka eraldi hääletus ette nähtud. seda soovisid sotsiaaldemokraadid, rohelised ALDE, Euroopa Rahvapartei ja konservatiivid. esimene ja teine osa, siis teine osa, et hoolimata sellest, et mõned äh, lõppkasutajad kasutavad äh, tuletisinstrumente ja et neid äh, tuleks reguleerida. Need on täiendused viiendale kompromissmuudatusettepanekule, mis puudutab põhjenduspunkti G, siis on meil kompromissmuudatusettepanek, mida on soovinud milles on soovinud eraldi hääletust sotsiaaldemokraadid, ma jätan äh, lahtiseks selle, kes nendega hääletab Ehm, see, mida seal öeldud, on iseenesest õige, aga ei ole jõutud äh, kokkuleppele, et kõik toetaksid seda äh, ja sellepärast meil on eraldi hääletus. ning nüüd me jõuame äh, põhjenduspunkti H juurde, kompromissmuudatusettepanek number kuus, see muudatusettepanek, seda muudatusettepanekut on täiendatud sotsiaaldemokraatide Äh, soovil, et võetakse arvesse süsteemi, süsteemset riski, mahtu ja võrreldakse seda, äh, et see oleks äh, kooskõlas lõppkasutajatele langeva riskiga. seal on veel täiendavaid osasid, millest räägiti eile ja mida, mis täna kell kümme sai teatavaks ka komisjoni sekretariaadile ja et ja need täiendused ei võetud sinna, ei ole praegu Äh, selles tekstis sees, vaid need on, tegemist on suuliste muudatusettepanekutega, me kõik teame, et tegemist on kvalitatiivse erinevusega, mina sooviks, et need oleksid lisatud kompromissmuudatusettepanekule, sest äh, kui tegemist on suuliste muudatusettepanekutega, siis piisab sellest, et üks kolleeg on selle vastu ja me ei saa seda enam hääletada. nii et ma palun, et sekretäriaat võtaks äh, need täiendused kompromissmuudatusettepanekusse sisse, hoolimata sellest, et nad täna kell kümme alles laekusid sekretäriaadile, aga kuna me hääletame homme, siis me saame veel täna muuta seda osaleda hääletusnimekirjal. see ei ole nii suur töö. ma arvan, et minu äh, büroo ettepanekud olid piisavalt head võib-olla on seda võimalik veel lühiajaliselt lahendada, ma palun seda, et see, sellest kvalitatiivsest erinevusest saadakse aru ja et me selles küsimuses ei peaks äh, spekulatsioonidega, äh, spekulatsioonidega tegelema ning siis tuleb kompromissmuudatusettepanek number seitse, siin on tegemist ühise kompromissmuudatusettepanekuga, mis puud-, kuulub samuti nende väheste hulka, mida sotsiaaldemokraadid on veel täiendanud ja see puudutab äh, vajalikke tehinguandmeid, äh, see on see täiendus, loomulikult on erinevaid andme, arvamusi selle kohta, kui ähm, detailset teavet on vaja edastada, see vastab kindlasti komisjoni äh, ettepanekule ja siin tekib küsimus, kas teised fraktsioonid on nõus seda samuti toetama. et me seda toetame, et me seda äh, kompromissmuudatusettepanekut muudame. Äh, vanas tekstis on juttu vajalikest andmetest ja uues äh, on juttu vajalikest detailsetest tehinguandmetest, nii et tegemist on lihtsalt täpsustusega, et milliste andmetega tegemist on, ma palun, et kõik seda toetaks. siis on kompromiss, muudatusettepanek number kaheksa, see puudutab äh, mu-, äh, põhjenduspunkti üks B, seda toetavad kõik ja nüüd me jõuame äh, paragrahvide juurde alates üheksandast kompromissmuudatusettepanekust. esimest toetavad kõik ja ja see katab muudatusettepanekuid seitsekümmend viis kuni kaheksakümmend kolm. meil on Äh, muudatusettepanek number üheksa, lõige üks, ähm, tegemist on eraldi hääletusega, esimene osa, mida toetavad äh, kõik, see lõpeb äh, reguleeritud kauplemissüsteemidega, vabandust, see oli teine lõik ja kümnes kompromissmuudatusettepanek hääletus kahes osas, see ettepanek, et äh, ja e-, esimest osa toetavad kõik, teine, teist osa soovisid liberaalid ja tekst on siis, et tuvastab, et põhikriteerium äh, peab olema likviidsus, äh, kas see oli ka e esinaise soov aga selleks, et me saaksime seda kompromissettepanekuna hääletada, siis me tegime selle kahes osas hääletamise. kompromissmuudatusettepanek number üksteist, lõige neli, kui ma sellest õigesti olen arvesti, aru saanud, siis äh, kõik toetavad seda praegusel kujul. siis on meil kompromissmuudatusettepanek kaksteist, mida toetavad samuti kõik. E kuues, see puudutas kuuendat lõiget, seitsmes lõige kompromissmuudatusettepanek kolmteist, sellega ei ole samuti probleeme. kaheksas lõige, kompromissmuudatusettepanek neliteist, samuti ei ole äh, siin olnud muudatussoove, kõik on seda toetanud. Äh, lõige üheksa, kompromissmuudatusettepanek viisteist. seda on täiendatud ühe lausega võrreldes algse versiooniga ja see vastab äh, muudatusettepanekule äh, number seitse, mille on esitanud Arengukomisjon. Mm, äh, see, sinna tuleks teksti keskossa lisada, et, et äh, turuosalised, keda see puudutab ning siis tuleb see lisandus potentsiaalsed süsteemsed riskid. nii et mit-, siin tahetakse ära mainida mitte üksnes turuosalisi, vaid ka süsteemseid riske. siis on kompromissmuudatusettepanek number kompromissmuudatusettepanek neliteist lõike kaheksa kohta, seal ei ole ka probleeme, üheksast ma juba rääkisin ka lõige kaksteist, muudatusettepanek kuusteist, siin on ette nähtud äh, hääletus kahes osas, äh, teist osa ei toeta sotsiaaldemokraadid. esimest osa toetavad kõik, toetab komisjoni püüdlustes luua üksnes Euroopa Liidu vastusalasse kuuluvaid ja nõuab äh, CCP riskihaldus äh, siis seda, et riskihaldussüsteeme ei tohiks äh, mõjutada. teist osa toetasid Rahvapartei ALDE ja konservatiivid ja sinna tahetakse lisada, et peavad olema äh, riskihaldusnõukogus esindatud, seda sotsiaaldemokraadid ja rohelised ei taha toetada. ja seetõttu on vajalik ka kolmas osa, mida Rahvapartei saab toetada, äh, täiendavalt tuleb ette näha mehhanismid riskihaldusprotsessi äh, loomiseks. Mm. küsimus on lihtsalt selles, kas äh, aktsionärid Eh, peaksid olema esindatud riskihaldusnõukogus no, eh, see on see, mida me peame hääletama. ning eh, kompromiss muudatusettepanek seitseteist A, A sellepärast, et seda on muudetud ja seda kõik toetavad, seda toetavad kõik, kaheksateist, mis puudutab lõiget viisteist, seda toetavad ka kõik, kompromiss üheksateist, mis puudutab lõiget kuusteist, seda toetavad samuti kõik nagu ka kompromissmuudatusettepanekut kakskümmend, mis puudutab lõiget seitseteist ja kompromissmuudatusettepanek kakskümmend üks, mis puudutab lõiget kaheksateist. ja kompromissmuudatusettepanek kakskümmend kaks, see puudutab äh, põhjenduspunkti üks A, seda toetavad ka kõik. nüüd me jõuame kompromissmuudatusettepaneku number kakskümmend kolm juurde, tegemist on uue põhjenduspunktiga seda toetavad Rahvapartei, Sotsiaaldemokraadid, ALDE ja konservatiivid, aga mitte rohelised. ja see puudutab kolmandate riikide küsimust. ja siin on soov ka seda teksti täiendada, mis edastati mulle täna hommikul ja see tuli sotsiaaldemokraatidelt ja osadelt liberaalidelt või mõningatelt kolleegidelt, kes on siin komisjonis täisliikmed ja tegemist on noh, muudatusettepanekuga, mis puudutab ainult ühte sõna ja ma teeksin ettepaneku, et me hääletaksime selle sõna üle eraldi. ja ma loen teksti ette, tuvastab, et kõik äh, tehingud äh, tuletisinstrumentidega, mis on Euroopa Liidu äh, vääringus ja mida, milles osaleb Euro mõni Euroopa Liidu eh, finantsinstitutsioon, et neid tuleb registreerida. ülejäänu ei ole huvitav, tegemist on siis eh, teise eh, sõnaga ja, seal soovitakse kasutada sõna või, sõna ja asemel ja võib-olla sotsiaaldemokraadid saaksid seda veel kord kinnitada siin on kolmekordne kindlustus Euroopa äh, vääringus välja antud tuletusinstrumendid ja ja nii edasi. ja ettepanek oleks siis, et äh, milles osaleb mõni Euroopa Liidu finantsasutus. ma arvan, et äh, see on asi, mis komisjon, mille komisjon on lahtiseks jätnud, aga mida mina toetaks sest äh, see tähendaks, et äh, tekiks äh, parem teavitamiskohustus kolmandate riikide puhul. Need on need kompromissid, mis on siis välja töötatud ja mille üle on pikalt läbirääkimisi peetud ja nende kompromisside abil suudame meie hääletuse ära teha veerand tunni jooksul, kui neid toetatakse, aitäh! I haven't got a list here of speakers, but Mr Dominici I presume wants to. härra Dominici soovib sõna, kas keegi veel lisaks temale sooviks sõna? aitäh, kõigepealt sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. tal on väga abivalmis, tahaksin tänada sekretariaati. kõik tehtud töö on olnud väga hea ma olen nõus, mis härra Längen ütles, mis puudutab äh, võimalust, kas hiljutusi muudatusettepanekuid oleks võimalik äh, kaasata, mis puudutab kompromissettepanekuid. kui me need saaksime kaasata, siis ähm, oleks tõenäolisem leida ähm, laiemat tasakaalu see oleks palju kasulikum. me tahame komisjonile anda konkreetse sõnumi. me tahame teha tööd, mis oleks ähm, hetke olukorraga vastavuses. raportööri soov hiljutisi muudatusettepanekuid kaasata näitab, et me oleme teinud väga head tööd. peame meeles pidama ka selle raporti tähtsust, selle tähtsus on veelgi suurenenud. see on tähtsam nüüd, kui äh, siis, kui töö algas. hiljutised rahvusvahelised sündmused ähm, näitavad seda. selge sõnum on juba vastu võetud seda on näidanud mitmed muudatusettepanekud, jah, on teatud erinevaid vaatenurki lähtuvalt fraktsioonidest, kuid see on täiesti normaalne. teatud äh, erisus jääb kindlasti arvamustes. kuid põhimõtteliselt suudab komisjon anda Euroopa Komisjonile selge sõnumi ning näeme seda ka homses hääletuses, põhimõtteliselt arvan, et väga positiivne on äh, on see, et äh, suur osa muudatusettepanekuid, mis tulid minu fraktsioonilt, on äh, juba arvesse võetud ning need on kompromissettepanekutes, mille me just äh, vaatlesime. viimaste tundide jooksul on võimalus veelgi enam tööd ära teha, aitäh! mina soovin järgmisena ALDE variraportöörina sõna tahaksin tänada samuti töö, tehtud töö eest, kompromiss, muudatusettepanekud ei olnud täiuslikud, kuid peegeldasid piisavat kokkulepet. sotsiaaldemokraatidelt on tulemas veel viis muudatusettepanekut, mis puudutab juba käsitletud kompromissi sest läheb nüüd kaotsi üks fraktsioon, kuid vähemalt kolme nõusolek on olemas. mõned nendest muudatusettepanekutest ei ole minu jaoks vastuvõetavad. võib-olla on olemas alternatiivid, mis oleksid vastuvõetavad, kuid minu arvates peaks tegema veel tööd selleks, et välja selgitada, kes on nende arengutega nõus hetkel leian ennast keerulisest olukorrast ning näen, et on laialdane konsensus olemas, kuid tundub, et see hakkab veidi juba murenema. eesistujana pean aga mainima, et äh, mul ei ole hea meel, et me asume homme hääletama küsimuses, mis ei ole, milles ei ole veel lõplikult kokkuleppele jõutud ma ei keela seda tegevust, kuid see tekitab probleeme fraktsioonidele. me peame tööd jätkama, enne kui saavutame laialdase konsensuse, mida te soovite. tahtsin välja tuua teatud murepunkti. ma olen üldiselt nõus kompromissettepanekutega mis puudutab seda, kes, kus tekivad ähm, vastuolud, siin võib tekkida nii vahendajatega kui ähm, omanikega. põhimõtteliselt äh, üldine sõnum on see, et me peame vaatama omandiküsimust ning tagama selle, kas me saame seda piirata äh, või leida muid viise, kuidas äh, haldusstruktuuride raames toime tulla. alati ei ole olukord aga nii äh, konkreetselt määratletav, kuid osapooltel on äh, olulist, olul-, võimalus oluliselt panustada seitse. olukord ei ole täiuslik, kuid selge on see, et konfliktid keskse vastaspoolega arveldussüsteemides eksisteerivad, kuid me peame toime tulema selleks, et lõpptulemus oleks vastuvõetav, mis puudutab riski haldamisküsimusi üks muudatusettepanek puudutas arveldamist ja likviidsust ning mina võin hea meelega oma ettepanekud tagasi võtta, tegemist on riskijuhtimise küsimusega, kuid tundub, et kõik ei ole sellest aru saanud, arvatakse, et selle tulemusel üheksakümmend protsenti CCP-dest äh, tekitaksid probleeme, kuid ähm, me peaksime silmas pidama, et ei tekiks neid äh, konflikte eesmärgiks on tagada see, et võib-olla teatud äh, konfliktide äh, erisuste kaudu tagada arveldamine, mis väldiks süsteemset äh, riski, kuid võib-olla on see liiga detailne ning kõik kolleegid ei ole seda mõistnud. ma pigem tõmba, võtaksin selle ettepaneku tagasi, kui et näeksin, et te hääletate selle vastu ma võin selle võimaluse välja pakkuda, kui see oleks teile vastuvõetav. tegemist ei olnud kaudse võimalusega küsimusest kõrvale hiilida. komisjongi noogutab pead, nii et ilmselt on nad seda küsimust mõistnud. see oli kõik, mida ma soovisin ähm, öelda, õhtul on mul veidi aega, et neid äh, osasid probleeme, neid suuliseid muudatusettepanekuid äh, arvesse võtta. ma arvan, et äh, meil on suur probleem. meil on siin kolm punkti üks osapool, mis puudutab tuletisinstrumente, asub Euroopa Liidus mida aga arvab sellest Jaapan või Ameerika Ühendriigid. me oleme tupikus, mõistame, et esialgses ettepanekus ähm, oli teatud kompromiss, äh, kui me kasutame sõna jaa, on see konkreetsem. kuid äh, minu jaoks ei ole äh, ja asendamas, asendamine sõnaga või vastuvõetav. see muudab selle sisu liiga laialdaselt tõlgendatavaks. ma arvan, et inimesed, kes selle ettepaneku tegid, ei pidanud silmas äh, seda tulemust. alguses öeldi, et kõik tuletisinstrumendid, mis vastavad teatud miinimumtingimustele ning seal kohal toodi välja see, et neid võib olla ka teistsuguseid. see oleks selline lahendus, mis äh, mulle võiks olla vastuvõetav, kui me selle läbi arutaksime. kuid äh, põhimõtteliselt äh, muidu peaksin oma fraktsiooni toetuse selles küsimuses tagasi võtma ma pean äh, ka mõningaid teisi esile tulnud küsimusi siin läbi vaatama ja oma fraktsioonis läbi arutama. hetkel ei ole ma kõiki neid äh, tõstatatud teemasid saanud arutada ning tundub, et sõnavõtjaid vaadates on olukord keeruline. järgmiseks äh, annaksin sõna variraportöörile. võib-olla tuleb ähm, ka teisi seisukohti. kas te soovisite lühidalt sõna hetkel? Äh, jah, ma tahaks paluda, et me siiski hääletaks. me ei saa kõiki asju lahendada konsensuse alusel, sest siis ei ole sellel ettepanekul enam mitte mingit väärtust. me peame mingites kriitilistes punktides hääletama, õige on see, et sotsiaaldemokraadid alles eile või täna hommikul äh, esitasid äh, uusi täiendusettepanekuid ja ma üritasin äh, siis näidata, et mis suunas me võiks minna ülejäänud osas, aga on selgus käes. ning äh, küsimus on lihtsalt selles, kuidas me hääletame nende asjade üle. ning viimane asi, mida, mida ei ole veel sisse pandud, on see küsimus jah või ei, jah või, või või, jaa või või küsimus, et me peame küsi-, arutama, et kuidas me sellega tegeleme. minu jaoks on, on oluline see, et me võtaks õiglaselt arvesse kõiki erinevaid soove, aga me ei saa otsida nii kaua kompromisse, kuni kõik on sajaprotsendiliselt nõus. see mingitel juhtudel ei ole võimalik, sest et arvamused on nii erinevad. ja mis puudutab liberaale, proua esineja, teil on täiesti õigus, seal on see likviidsuse küsimus, see on küsimus, milles teised ei olnud nõus. aga kas te saate äh, Äh, sellele enamusse, see ei ole välistatud. võib-olla te siiski saate äh, häälteenamuse selle muudatusettepaneku äh, jaoks, hoolimata sellest, et see ei ole kompromissi osa. siin ma loodan, komisjon ütleb oma sõna sekka, see komisjoni esindus on ju väga kõrgetasemeline. komisjon ütleb, et kuidas nemad hindavad seda, et likviidsus on arvelduse kriteerium. see on üks asi. teine asi mis äh, praegu veel vaieldav on, on need äh, sotsiaaldemokraatide neli muudatusettepanekut, kas riskijuhtimisnõukogus äh, aktsionärid peavad olema esindatud või mitte. see on kompromissi osa. ja ma olin sellega nõus ma olin nõus, et aktsionärid äh, peaksid olema esindatud riskijuhtimisnõukogus. sotsiaaldemokraadid soovivad selles osas äh, eraldi hääletust, see on, neil on see õigus, sellepärast on ette nähtud eraldi hääletus, Euroopa Rahvapartei hääletab selle poolt, aga meie soovime teist äh, osa sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekust täiendada ja selles osas ei ole mingeid äh, vaidlusi, et täiendavalt tuleks ette näha mehhanismid äh, riskijuhtimisprotsessi äh, jaoks. see on üleskutse komisjonile mõelda sellele, et kuidas seda protsessi oleks, kuidas seda menetlust oleks võimalik kujundada. ma arvan, et see on äh, asi, mis on väga hästi kooskõlas parlamendi äh, seisukohtadega ja mis ei puuduta teisi asju ning teil on õigus äh, ähm, kahekümne kolmanda kompromissi osas, tegemist on uue asjaga, uue muudatusega. kas kasutada sõna ja või sõna või? Ähm, järjekordselt on tegemist asjaga, mida on juba korduvalt arutatud, algselt olid kõik nõus, aga sotsiaaldemokraadid võtsid oma toetuse tagasi ja tuli leida äh, lahendused, kas kasutada sõna and või sõna or. Äh, and tähendab äh, kolmeastmelist eel, kolmeastmelist eeltingimuste süsteemi kolmandate riikide jaoks ja or tähendab kaheastmelist süsteemi. OR puhul peaksid kõik Euroopa Liidu finantsinstitutsioonid sellega, selles kaasa tegema Äh, ja või puhul mitte. et äh, äh, et Pariisis või Londonis käiks, kohalduks see regulatsioon ainult siis, kui tegemist oleks mõne Euroopa Liidu vä-, vääringuga, et mitte üksnes euro, vaid ka näiteks Inglise nahel. nii et kompromiss oli kolmeastmeline, sotsiaaldemokraadid soovivad kaheastmelist äh, ja nüüd on küsimus, et kas me leiame lahenduse, kuidas äh, sellest olukorrast äh, hääletuse kaudu. see ei saa, see ei ole võib-olla nii raske. et need on need äh, rasked asjad, ülejäänud asjad on lihtsalt redaktsiooniliselt muudatused, likviidsus ja kõik ülejäänud asjad, äh, proua esinaine, on asjad, mis on põhjalikult läbi arutatud. Äh, mul on väga hea meel, et ka teie neid toetasite ja minu meelest ei ole mingit vajadust seda hääletust edasi lükata, kuna me ka näeme, et äh, vaja on teatavat survet selleks, et me saaksime lõpuks need ettepanekud uute regulatsioonide jaoks, aitäh! Uh, aitäh, tundub, et te olete mõnedele küsimustele vastanud, aga meil on veel sada soovijaid. ja nüüd Keis Swinburne. aitäh, suur tänu ka raportöörile selle eest, et ta on tõesti oma aruteludes püüdnud kõike arvesse võtta ja väga intiimselt kümne päeva jooksul tööd teinud. küll on aga kahju, et nii pikaajalise ühistöö tulemusena ikkagi kahekümne neljandal tunnil esitatakse veel muudatusettepanekuid mis rikub suure osa tööst ära. mina tahan küll öelda, et kui me vahetame sõna and ja or omavahel ära, sellel hetkel siis tuleb küll sügavalt järele mõelda, me oleme nädala jooksul pikalt-laialt asja arutanud ja nüüd ühtäkki on väga kurb, kui me otsustame niimoodi muuta. ja veel midagi. vaatame kompromissettepanekut kaheksateist ja selle läbirääkimist, möödunud nädalal tehti seda ühiselt ja siis jäi mulje, et muudatusettepanekud äh, sada kümme kuni sada neliteist on osa sellest kaheksateistkümnest kompromissettepanekust ja nüüd ma saan aru, et ei ole no,. Äh, äh, seega kompromissi saavutamise logistika seisukohast äh, tähendab see seda, et osa teksti läheb muutmisele. ja veel üks äh, väike asi, aga suurte tagajärgedega äh, kui me mõtlesime mitte finantsinstitutsioonide lõppkasutaja erandite, siis ma ei arvanud, et äh, kõik turvaliga kauplejad vabastatakse, seetõttu on mul on äh, probleem sellega, et toorainetega kauplejad äh, läheb sulgudesse. seega on väga oluline, et oleks süsteemne turg tagatud ja toorainetega kauplejad ei peaks automaatselt muudatusettepanekus kolmkümmend seitse välja jääma ja muudatusettepanekud sada kuusteist, sada seitseteist on ka problemaatilised. alguses räägitakse korporatiivsetest tuletusinstrumentidest ja neid ei defineerita. on mitu erinevat definitsiooni isegi praktikute hulgas, seetõttu ma tunnen muret selle üle, et kui me ei äh, defineeri neid siis, kuidas me saame midagi seadusandlikku teha, aga üldiselt võib öelda, et on suurepärane jõupingutus olnud tuua kõik kokku nii-öelda ümarlaua vormis, leida kompromissi. ja ma arvan, et viimasel hetkel, et me ei eh, tohiks ikkagi tegutseda nii, et me hakkame rikkuma tehtud head tööd. suur tänu raportöörile um,. ja Pascal, me oleme ikka veel variraportööride juures, palun. Euh- aitäh ma tahaks tänada härra Langenit äh, tehtud töö eest ja selle eest, et ta oli nii avatud kompromisside leidmise nimel meiega arutelusid pidama. ma peatuksin nendel asjadel, mis äh, meile on probleeme teinud, see puudutas neid äh, kolmandaid riike, minu positsioon on veidi vahepealne. ma olen nõus sellega, et kui meil on siin sõna või, siis meil on väga äh, laialdane seisukoht, äh, mis ei ole väga ko-, äh, sidus, et kui kõik ma-, maailma tsoonid sellega nõustuksid, siis oleks see mõeldav. et meil on väga aga kui meil on seal sõna and, siis on tegemist väga piirava sättega sest äh, siis oleks kindlasti selliseid äh, võimalusi, et Euroopa Liit ei saaks kontrollida kõike, mida ta tahaks kontrollida, et kas me siis oleme võimeline leidma äh, kompromissi nende kahe asja vahel, mis kumbki meid ei rahulda, aga kui me sellele kompromissile ei jõua, siis meie toetame seda lahendust, mis võimaldaks Euroopa Liidul võimalikult hästi kontrolli teostada ja meie toetaks siis sõna või kasutamist, aga me oleme avatud sellele, et me võiksime leida sellise sõnastuse, mis oleks kooskõlas sellega, mida teised äh, riigid, eriti USA, võiksid äh, oma seadusandluses vastu võtta. Äh, kaks ülejäänud elementi kompromissmuudatusettepanekutest, mida meie toetame ja millega me oleme tegelenud. me oleme üsna rahul sellega, kuidas on lahendatud mm, põllumajandustoodete ja toorainete küsimus äh, selle raporti lõppvers-, lõplikus versioonis. me tahaksime tö-, pöörata tähelepanu asjaolule, et selles tekstis erinevalt äh, USA-s tege-, ole-, käibel olevatest äh, projektidest erandeid äh, et on üritatud leida häid, head sõnastust selleks, et võtta äh, arvesse erinevusi äh, finantsinstitutsioonide ja teiste vahel, teiste kasutajate vahel, äh, aga siin ei ole jäetud piisavalt võimalusi, mis võimaldaksid liiga palju mööda hiilida. tegemist on raportiga, mille eesmärgiks on võimalikult suur standardimine mm, keskse vast-, vastaspoolega arveldussüsteemide puhul. me oleks soovinud, et esmaroll oleks veelgi suurem, kui ta praegu on ja et see oleks, et selgelt oleks välja toodud see, et vastutus äh, kompensatsiooni maksmise puhul öö, äh, osas on esmaasi, et see on üks asjadest, mis tuleb äh, kindlasti üles järgmise direktiiviga, see oleks see, et see, kui parlament saaks sellist seisukohta väljendada, kahjuks ei olnud võimalik. nii et me oleme väga rahul kompromissidega, mis, mida on olnud võimalik leida, me toetame raportit tervikuna ja öö, kui kolmandate riikide osas meil ei õnnestu vastu võtta liiga äh, piiravat seisukohta, mis täiesti äh, need, mis ei võtaks üldse vastu, arvesse neid muresid, mis meil on äh, ja kui me, me, me kui meil äh, õnnestuks äh, saada piisav, äh, veelgi suurem häälteenamus, siis me ei oleks selle vastu, aitäh. Ulf, palun. mul on ainult kaks või kolm lühikest märkust. ma ei, ei olnud nii põhjalikult äh, seotud sellega, ma ei osalenud kummalgi arutelul, äh, mul olid ainult mõned muudatusettepanekud, aga mis puudutab kompromiss, neljateistkümnendat kompromissi, siis äh, mulle meeldiks veidi teistsugune äh, sõnastus, siin on öeldud insist accessibilities must not be organized by holder users. mina ütleks, et should not be owned wholly by users, et neid äh,, et keskse vastutuspoolega arveldussüsteeme ei tohiks omada üksnes kasutajad. et äh, nii nagu meil praegu on asi ASCI-ga Londonis. ma arvan, et me peaksime pigem minema Ameerika teed. E, me, me ju kuulsime seda ka ekspertidelt, et, et, et a, see, see kapitalipiirang võiks olla kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti. E, see, mida tähendab see äh, Äh, mina eelistaksin äh, igal juhul, kui oleks kirjas should not be owned by. kompromiss C äh, kuusteist, mul on keeleline e, muudatusettepanek, sest tegemist on kahes osas hääletusega ning mina ei ütleks should, but should be included into the risk management board, vaid ma ütleks should be, should not be, should be represented, et peaksid olema esindatud riskijuhtimisnõukogus. ja mis puudutab äh, Äh, uut ähm, põhjenduspunkti kompromissmuudatusettepanek C kakskümmend kolm. mina ei osalenud ALDE sisesel arutelul, aga ma küsin ja Sharon siin sellest juba ka rääkis, et kas seda probleemi oleks võimalik lahendada niimoodi, et et äh, me räägiks minimaalsetest nõuetest, miinimumnõuetest. et siis võib-olla oleksid kõik sellega lõpuks rahul et äh, see oleks see kõige oluline, et Assad ja et sellest oleks võimalik minna kaugemale ja mul on ka üks äh, küsimus, kuna ma ei saa millestki täpselt aru siin, et äh, meie eesmärgiks on ju suurendada läbipaistvust, et võimalikult palju börsivälisest kauplemisest, kus tegemist on standardiseeritud tuletisinstrumentidega, et see käiks kesk- ja vastaspoolga arveldussüsteemide kaudu, kas raportöör on arvamusel, et Äh, raport sellisel kujul, kuhu on sisse pandud kõik need muudatusettepanekud, et kas, kas me tegelikult ka oleme võimelised seda eesmärki saavutama? aitäh, Olle Schmidt. aitäh. minu arvates on härra Langen teinud tõesti peaaegu kõikvõimalikku. ja loomulikult tuleb teda tunnustada tehtud töö eest aga mina, kes olen üles kasvanud äh, kollektiivile orienteeritud riigis, ka oma mõtted välja öelda. aga mul on siin probleeme teksti sõnastusega ja näiteks kompromiss üksteist või kakskümmend, härra Langen on väga julge olnud, kui ta ütleb, et et lühikeseks müügi keelamine on väga hea instrument, aga põhjendatult võib ajalooliselt öelda, et see ei ole päris hea ja siin eesistuja ütleb, et seda kõike tehakse ju väga isoleeritult. aga loomulikult midagi tuleb teha. aga kui me vaatame seda tonaalsust, siis see on pisut nagu liiga populistlik ja see sõna spekulatsioon on peaaegu nagu mingisugune sõimussõna, mis siin nii-öelda välja sülitatakse. aga nii mõnigi spekulatsioon Euroopas on kogu turu ümber pööranud ja näidanud, et midagi tuleb teha, ma ei taha korrata meie oma kogemusi üheksakümnendatest aastatest kui meid võeti sihikule ja me muutsime olukorda ja ma usun, et kogu Euroopa võib seda muuta ja stabilisatsiooni ja kasvupakt on ka sellele orienteeritud, aga loomulikult, proua eesistuja, ma järgnen teile. aitäh, rohkem mul siin sõnasoovijaid ei ole ja nüüd langen aga komisjonist, Patrick tahab sõna, palun. aeg on Oh, kas te soovite sõna? jah, ma sooviks äh, lühidalt täiendada, kolleeg Swinburne küsis, et miks äh, pole arvestatud äh, mõned, mõningaid muudatusettepanekuid. sekretariaat tegi sellise ettepaneku, see, mina sellega ei tegelenud, meil oli tegelikult algselt eesmärgiks need muudatusettepanekud arvesse võtta, aga sekretariaat otsustas neid äh, Äh, hääletatakse siiski eraldi, et need on need muudatusettepanekud kaks, kakssada kümme kuni kakssada viisteist ning härra Confin, loomulikult äh, selge on see, et meil ei õnnestu kõiki üksikasju siia äh, äh sisse panna, te rääkisite muudatusettepanekust number kakskümmend kolm, siin oli väga suur arutelu en-, enne, kas kasutada sõna and või sõna or. meie ütlesime lõpuks and, aga rohelised äh, ja teie ei, ei olnud sellega nõus ja te ei, nad ei ei olnud nõus selle ühe ainsa sõnavõttu ja sotsiaaldemokraadid ütlesid alles täna, et nemad eelistaksid sõna or ja nüüd on asi nii, et me hääletame kompromissi kakskümmend kolm, nii nagu ette nähtud, ja siis me teeme lisahääletuse, et kas kasutada sõna and või sõna or. et see oleks selline õiglane hääletus, kus igaüks pärast saab öelda, et mina ütleks, et and on piisav, aga kui enamus äh, siin arvab, et äh, tuleks äh, kasutada sõna or, siis läheb nii. ja muudatusettepanekut ei ole selle kohta, sellepärast on meil vaja sellist kompromissi. ning härra Klints, neid eesmärke on võimalik saavutada, mis puudutab keelelisi variante, siis see on õige, osaliselt tehti äh, neid äh, muudatusettepanekutega ja seal ei tulnud suuri muutusi. seda jah mm. -hmm mis puudutab seda, et äh, mida kasutajad äh, täielikult ei oma või küsimus on selles, et edasi on selles muudatusettepanekus ette eh, nähtud see, et eh, seadusandlikus ettepanekus tuleb ette näha juhtimine ja omanike eh, struktuur ja muud asjad, et tegelikult on need probleemid lahendatud selle muudatusettepaneku teises osas, et teie et, Teie etteheide on õige, aga meil on ameeriklaste näide Ameerika registri ja Ameerika CCP näide, mida omab, omavad kuus suuremat äh, kauplejat alates märtsist kaks tuhat üheksa, nad edastavad oma andmed ja seda CCP-d omavad eranditult need kuus suurimat kauplejat, kolm Euroopast, kolm Ameerikast ja meile ei piisa sellest ja see kakskümmend viis protsenti, mida Ameerika järelevalveülemus nimetas, et see võiksid olla need võiksid olla kriteeriumiks komisjonile ja kolleeg Canfon nõudis ühes muudatusettepanekus, et vähemalt kaheksakümmend protsenti peaksid jääma CCP-dele see on jälle selline piirväärtus, mida ei saa paika panna enne, kui meil on olemas definitsioonid, nii et meie ei toetanud seda asja, härra Confin. ja viimane sõnavõtt, kolleeg Schmidti sõnavõtt ja spekulatsioonid, spekuleerimine. ma ütlesin seda Kreeka riigivõlakirjade puhul, et ma arvan, et nendega nii palju ei spekuleeritudki, aga spekuleerimine on loomulikult olemas mul ei ole vaja äh, seda protsessi, mis oli Goldman Sachsi ja Paulsoni vastu äh, Ameerikas, ma ei pea seda tsiteerima, kus äh, oli tegemist ühe tootega ja siis selle toote vastu spekulise-, spekuleerimisega. ma ei, ning eile üks insider ütles mulle, et põllumajandustooraine puhul kahe tuhande kümnendal aastal äh, kolm koma viis tonni kakao, kolm koma viis tuhat tonni kakaot äh, saadakse, aga praegu spekuleeritakse juba seitsmekümne äh, miljoni tonniga, nii et äh, spekulatsioone on kakskümmend korda suurema koguse äh, peale. nii, ja tegemist on tõesti kõige puhtakujulisema spekuleerimisega me ei saa öelda, et äh, sellist äh, spekulatsiooni, sellist spekuleerimist ei ole. nii et ma arvan, et äh, me võime siin üksmeelele jõuda, härra kolleeg Schmidt, aga problemaatilised on need asjad, mida proua Pauls nimetas, et sõna or või and, likviidsuse küsimus ja siis CCP-de omamise küsimus Need on need kolleeg-, mm, asjad, millega meil probleeme on, ma tänan teid, proua esinaine, selle eest, et te olete nii palju koostööd meiega teinud ja et asjad on nii, et me saame hakata hääletama. aitäh, võib-olla komisjon soovib nüüd ka seda konkreetset küsimust käsitleda. palun, härra Pearson. Uh, aitäh, proua eesistuja. Nendest aruteludest on väga palju kasu olnud selge sõnum, kui oluline see raport on. Äh, siit tuleb väga selgelt äh, sõnumid välja ja samuti parlamendi ootused ja lootused, mida nad komisjonilt sellel suvel ootavad ettepanekute osas. mingisuguseid arusaamatusi siin tõesti ei ole, aga nüüd mõned kommentaarid. mul on väga hea meel kuulda korporatiivsete lõppkasutajate käsitlemise osas ühist seisukohta. mõned kuud tagasi siin parlamendis tuli välja vajadus äh, et peab olema niisugune töine lahendus, mis ei takistaks ähm, ettevõtete toimimist Euroopas. me võtsime selle südamesse ja minu volinik ka hiljaaegu rõhutas seda, et meie positsioon on üsna sarnane parlamendi omaga selles raportis. meil on väga hea meel ka selle üle, tundub, et on kokkulepe erandi osas, korvpalliste lõppkasutajate osas, see on õige edasiliikumine tuleb vaadata, mida teha nende süsteemsete positsioonidega, kasutajatega. oluline on aga vältida lõppkasutajate erandite kasutamist mingisuguse möödapääsuvõimalusena, me peame selle nii-öelda tühimiku elimineerima, vastasel juhul kujuneb välja mingisugune uus varifinantssüsteem, nii et meil on siin teiega üksmeel. ja teiseks kus me teie arutelude puhul ootame äh, omandiküsimuse käsitlemist. kahtlemata keskse vastaspoolega arveldussüsteemide küsimus on juriidiline küsimus. milles see probleem siin on? siin on kahtlemata stiimulite äh, nii-öelda äh, sobimatus. ma usun, et me peame rohkem koostööd tegema lahenduse leidmise nimel ühelt poolt üks lahendus võib olla äh, omandipiirangud, me kaalume seda väga põhjalikult komisjonis, me saame aru, et selle vastaspoolega arvestussüsteemide suurem kasutamine või omamine on väga oluline Euroopas, mida teha, kas lahutada äh, need erinevad äh, börsid või moodustada mingisugused spin-offid. mis see küsimus siis lõpuks on, sellega me tegeleme ja lõppkokkuvõttes tuleb vaadata, kas on olemas piisavalt juhtimisvahendid, et me jõuaksime eesmärgile, me peame seda ka isekeskis veel arutama, kuidas seda ikkagi teha. oluline on ju see, et kui me hakkame olemasolevaid kontserne lammutama, siis see võib tekitada probleeme Euroopa turul, me peame seda küsimust teiega kindlasti põhjalikumalt arutama ja veel midagi, likviidsus. Eh, me oleme eh, tõesti nõus sellega, et kui likviidsust ei ole, siis mitte ükski eh, vastaspoolega arveldussüsteem ei suuda oma kliiringuid teha. ja kui ei ole võimalik, siis ei või veel arvutada riski ega riskimarginaale, siis ei saa olla ka mingitest selgetest toodetest juttu. Äh, vaatame, missugune on see süsteemne risk. siin mingisugust äh, lahkarvamust ei ole, see on väga mõistlik arutelu, mis toimub ja kindlasti me peame äh, ka nende CPP-de asukoha küsimustes teiega suuremat koostööd tegema ja küsimus ei ole mitte ainult selles, et ja või äh, sõnades või kitsamas või laiemas mõistes, vaid ka sõnas asukoht, location. ja kindlasti me ootame siin täiendavaid arutelusid parlamendiga äh, siis, äh, kui me juba oma regulatiivse ettepaneku teeme. me kindlasti mm, võtame arvasse seda, mis on selles aruandes või raportis öelnud ja viime selle mm, komisjoni tasandile. ja veel midagi mida teha siis nende äh, riigi CDS-idega? Äh, on äh, räägitud sellest, et komisjoni talitused on jõudnud aruteludega lõppfaasi, möödunud aasta novembrist oleme me vaadanud, kes on missuguste positsioonidega olnud krediidiriski vahetustehnikute osas ja mida on tehtud. ja me loodame, lõpptulemusena saada aru, mida tuleks regulatiivselt teha, kas keelustada või mitte keelustada ja kui, siis kuidas nende krediidiriski äh, vahendust, vahetustehingud. Mm, et need on arutelud, mis praegu komisjonis toimuvad ja lõpetuseks veel üks nüanss, mis on väga tähtis, kes peaksid riskikomiteesse kuuluma, meie arvates mitte ainult äh, kliiringuga tegelejad, väga oluline on, et riskikomiteesse kuuluksid ka need kliendid. Nendel on ju ilmselged huvid kaalul ja kindlasti oleks riskikomiteel äh, siis äh, parem jõuda tasakaalustatud otsustele. aitäh! suur tänu! ja nüüd peaks raportöör saama lõppsõnaks sõna, palun! jah, vielen dank, wir haben jah, aitäh. mis puudutab äh, krediidiriski äh, kindlustust, äh, esitasime ainult kaks ettepanekut ja ettepanek, kui ma sellest olen volinik Barnier'st õigesti aru saanud, see ettepanek tuleb alles sügisel, nii et me peame õigeks ootamist, selle ettepaneku äraootamist, me oleks muidugi tänulikud, kui te meile oma uuringu tulemused suhteliselt vara saaksite esitada, et me saaksime neist rääkida teine asi, mida ma pean veel ütlema, härra Pearson oli äh, proua Bowlesi ähm, äh, sõnastuse poolt kompromissmuudatusettepanek kümme puhul, et likviidsus peab olema olulisim kriteerium fraktsioonid võiksid äh, mõelda sellele, kas nad saaksid äh, olla nõus proua Bowlesi ettepanekuga. mina soovitaks äh, seda oma fraktsioonile selleks, et me saaksime võimalikult suure häälteenamuse, aga muidu, muus osas ma arvan, me oleme enam ühel meelel suuremalt jaolt. suur tänu! ma usun, et me ei pea meenutama teile, et me hääletame homme, viie juuni plenaariumi äh,, täiskogul me jätkame. ei,